härra volinik, teil on nüüd võimalus lõppsõnaks. aitäh, härra esimees. ma mõtlesin, et viimased laused juba viitasid sellele, milline minu lõppsõna olema saab. ma tahaksin tänada kõiki väga äh, selle arutelu eest ja selle diskussioon, selle võimaluse eest. minu jaoks oli tegemist positiivse déjà vu kogemusega esimene kord, äh, kui ma kuulamisel osalesin, siis jäi mulle mulje, et tegemist on vähem kuulamisega kui äh, mõttevahetusega, see äh, on niimoodi ka ma mõistan meie ühistööd, et me ühiselt äh, räägime asjadest ja jõuame positiivsete tulemusteni ja lahendusteni, mis äh, viivad meid edasi. mitte igal pool ei õnnestu meil äh, saavutada sajaprotsendilist kattuvust oma mõtetes, see on demokraatia tingimustes ka täiesti ebarealistlik, aga see ei ole iseenesest traagiline, otsustava tähtsusega on see, et me lähtuks sellest ühisest soovist midagi ära teha meie kodanike huvides ja hoolitseda selle eest, et Euroopa projekt edeneks, et Euroopa huvid ka tulevikus oleksid tagatud ja oleksid tagatud paremini ja et Euroopa huvide tagamise kaudu annaksime me panuse ka meie naabruses toimuvasse arengusse selle kaudu, et olukord meie naabruses muutub inimeste jaoks paremaks, turvalisemaks, perspektiivikamaks, selliseks tulevikuks, mis võimaldab äh, kodanikel jääda nendesse riikidesse ja omada tõesti paremaid väljavaateid oma laste ja lastelaste jaoks. ma soovin, et Euroopa Äh, no Euroopa ja na, Euroopa naabruse vahel toimuks ajude ringlus, et inimestel oleks vabalt võimalus äh, ringi liikuda, ise otsustada ja kasutada oma võimalusi just seal, kus neil äh, need võimalused olemas on. kui me järgneva viie aasta jooksul saame anda panuse sellesse, siis arvan ma, et oleme, et me oleme andnud väga olulise panuse meie ühisesse arengusse ning ma olen valmis äh, viis aastat pühendunult töötama selle projekti kallal ning äh, ma arvestan äh, teie toetusega sellele tööle, aitäh! aitäh, härra volinik! Te näete, et see komisjon on sõbralik komisjon, muidu te ei oleks saanud sellist sõbralikku aplausi aga te ilmselt kujutate ka ette, et aastate jooksul võime me olla ka mitte nii sõbralikud. isiklikult mina tõlgendan seda aplausi viitena meie hinnangule ning ma tänan teid selle eest, kuidas te asju kirjeldasite ja hin-, hinnanguid andsite. loomulikult ei ole kõik kõigi, kõigega nõus, asi oleks ka halvasti, kui see nii oleks, aga ma arvan, et meil on head eeldused edukaks koostööks ning äh, juhuks, kui me peaksime meeldiva kirja kirjutama, siis äh, pakun ma teile head koostööd järgneva viie aasta jaoks. aitäh, et siia tulite. koordinaatorid kohtuvad äh, ruumis neli kuu üks selleks, et arutada seda meeldivat kirja.